anda sõna härra Sanchez Presedole, kes on selle suulise küsimuse koostaja, palun. suur tänu, proua president. tahaksin kõigepealt öelda, et ma olen väga rahul sellega, et mul on võimalik see suuline küsimus esitada riigiabi kaasajastamise kohta ja seda majandus- ja rahanduskomisjoni esimehe palvel, kes need ka välja töötas. tahaksin tänada komisjoni selle eest, te olete valmis sellele ka vastama ja ma kahetsen, et komisjoni asepresident härra Almunia, kes vastutab konkurentsivaldkonna eest, ei saa siin kohal viibida. nüüd need normid, mis reguleerivad äh, riigiabi. komisjon tegi selle kohta eelmisel aastal ettepaneku äh, töötada välja kaks määrust sel teemal ja need on väga olulised. riigiabi kontrollimine muuhulgas ka teiste äh, konkurentsiküsimustega on väga oluline just ühisturu väljatöötamise vaatenurgast. riigiabi võib aidata kompenseerida vigu turul, ilma et see tegelikult turgu kuidagi moonutaks. see võimaldab toetada ettevõtteid, kes toodavad äh, tooteid või siis pakuvad teenuseid, mida muul viisil ei oleks võimalik teha. eelarve konsolideerimise protsessis ning praeguses kehvas majandusolukorras on riigi kulutuste produktiivsuse tagamine olulisem kui ei kunagi varem. riigi kulutused, kui neid targalt teha, tegelikult võivad tuua kaasa väga positiivsed tagajärjed ning see äh, toetab nii konkureerivaid ettevõtteid kui ka kasutab väga targalt ära maksumaksjate rahu ja seda kõike kõige väiksema halduskoormuse ja kõige suurema õiguskindluse juures komisjonil on õigus otsustades läbi vaadata reeglid, mis puudutavad riigi abi ning üritades lahendada probleemid nende meetmetega, mis võiksid turuolukorda moonutada, ilma et loodaks mingisugused ebavajalikud tõkked, mis takistaksid näiteks piiriülest kaubandust lõppkokkuvõttes on meie eesmärgid ju väga väärtuslikud, nagu näiteks teadus- ja arendustegevus, kultuuri eh, edendamine ja ka teised. Need eh, eesmärgid on kiiduväärt, kuid need ei ole midagi uut, tegelikult on ka varasemad konkurentsipoliitika eest vastutavad isikud nendega tegelenud ja see, kuna tegemist on aasta esimese eh, täiskoguga, siis ma tahaksin neile ka äh, öelda oma kõige paremad soovid selleks, et nüüdsed vastutavad isikud suudaksid midagi ka ära teha. praegust äh, olukorda oleks vaja täiustada. kontrollikoda oma raportisse, mille ta töötas välja detsembris kaks tuhat üksteist, juba viitas sellele, et on vaja äh, täiustada kontrolli, mida teostatakse, teostatakse riigiabi üle täheldati et, et neljakümnel protsendil juhtumitest, mida nad käsitlesid, tegemist oli äh, maksu äh, vabastustest plokina teatud ettevõtetele olid problemaatilised. tuleks äh, tõhustada konsultatsiooniprotsessi juba ette, tuleks tagada see, et reegleid rakendatakse ellu igal pool samamoodi ning teostada järelevalvet ka riikide tasemel ellu rakendatavate meetmete üle ning ühtlasi saada ülevaade ka ebaseaduslikult antud riigiabi üle. riigiabi on väga tähtis nii majanduslikult kui ka poliitiliselt, see mõjutab äh, otsuseid nii äh, riiklikul, regionaalsel kui ka piirkondlikul tasemel organites, mis on rahva poolt valitud nii et see on ju ka osa Euroopa Liidu demokraatlikust äh, toimimisest. uued eesmärgid, uued, äh, vabandust, ettepanekud on töötatud välja vast-, vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile sada üheksa, millele vastavalt on parlamendile ette nähtud vaid konsultatiivne roll, mitte aga kaasotsustamismenetlusõigus tegelikult ühe määrusega siin juba muudetakse varem heaks kiidetud ettepanekud, mis puudutavad äh, avalike teenuste pakkumist transpordisektoris. komisjon ei tohiks unustada seda, et parlament on komisjoni kõige suurem liitlane ja ma sooviksin et komisjon vastaks kahele küsimusele. esiteks, kas komisjonil on plaanis võtta täiel määral arvesse Euroopa Parlamendi arvamust seoses nende ettepanekutega? ja teiseks, kas seoses tulevaste aluslepingu muutmistega tuleks kaasotsustamismenetluse vähene rakendamine selles valdkonnas läbi vaadata, et ühtlustada see valdkond teiste majandusliku reguleerimise aspektidega? aitäh härra Presedole ja nüüd on sõna härra Kallasel komisjoni nimel. suur tänu, president, austatud parlamendisaadikud. komisjon tervitab äh, parlamendi huvi riigiabi äh, kaasajastamise vastu viiendal detsembril kaks tuhat kaksteist võeti vastu kaks äh, riigiabi puudutavat äh, dokumenti ja komisjon on valmis avatud dialoogiks Euroopa Parlamendiga riigiabi kaasajastamise teemal. parlamendipoolne sisend äh, eelmisel aastal ECONi poolt korraldatud äh, kokkusaamistel sügisel andis olulise panuse komisjoni töösse. komisjon on saatnud omapoolsed äh, ettepanekud liikmesriikidele ja parlamendile samaaegselt pärast seda, kui nad võeti vastu viiendal detsembril kaks tuhat kaksteist. põhipunktid äh, jõudsid parlamendini samal ajal kui liikmesriikideni. mis puudutab artiklit äh, sada üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust, siis äh, komisjon äh, peab parlamendiga konsulteerima ka riigiabi teemal. parlament võtab arvesse parlamendi soovi viia sisse kaasotsustamine nendes küsimustes, kui lepingud üle vaadatakse, aga see küsimus läheb äh, kaugemale praegusest juriidilisest raamistikud. komisjon äh, hoiab parlamenti kursis seoses äh, riigiabi kaasajastamise kahe dokumendiga komisjon äh, jääb ära ootama parlamendipoolset raportööride ametisse nimetamist seoses mõlema dokumendiga. komisjon on igati avatud arutamaks äh, neid küsimusi ja pakkumaks omapoolseid selgitusi. suur tänu, härra volinik ja Rahvapartei nimel härra Höökmark, palun Uh, aitäh, lugupeetud president ja aitäh raportöörile ning samuti ka volinikule. ma arvan, et on oluline silmas pidada seda, et riigiabi ikka võib alati kaasneda konkurentsi moonutamine, alati eh, võib see vanu struktuure eelistada uute tulijate arvelt. ja alati võib see ohtu seada ka ühisturuga integreerumise, seetõttu on meil konkurentsi õigusloome, seetõttu on meil ka riigiabi kohta käivad eeskirjad samuti, kui me räägime moderniseerimisest riigiabi valdkonnas, siis on oluline silmas pidada seda, et meil on vaja vähem, aga paremini sihtmärgistatud riigiabi. siin täiskogul me oleme, rääkisime just riigi rahandusest. riigiabi alati õõnestab äh, riigi rahanduse stabiilsust, seetõttu meil peaks olema eesmärgiks vähem riigiabi, aga paremini sihtmärgistatult me peame toetama teadustööd, innovatsiooniklastreid, teenuseid, aga me ei tohiks toetada erinevaid ettevõtteid, sektoreid. peaksime toetama aga uute tehnoloogiate kasutuse võtmine erinevates valdkondades. komisjoni ülesandeks on äh, jälgida seda, mis on võimalik äh, saavutada vähema riigiabi näol seeläbi oleks meil võimalik kaasata ka rohkem erainvesteeringuid ning konkurentsivõimet. aga nagu ma ütlesin, tuleb see ka paremini sihtmärgistada, me ei pea konkurentsivõimet moonutama, me peame äh, uude teadusklastrite äh, ja uuenduse, mm, me peame toetama uusi teadusklastreid ja uuendamist, see on minu sõnumiks, aitäh! aitäh, härra Hokmark ning nüüd äh, kolleeg Koferaati sotsialistide ja demokraatide nimel, palun! suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik ma eeldan, et ka teie nagu meiegi tahaksite teha tööd olukorras, kus riigiabi enam vajalik ei oleks. see ideaal aga praegu on äh, selline, mida me ei suuda saavutada, me peame hetkel harmoneerima äh, produktiivsed sektorid ning seda on võimalik äh, teha ainult siis, kui riigiabi jääb alles kui praegu me näeme, et on tekkinud keerukad olukorrad seda kriisi tõttu, sellepärast et kriis puudutab kõiki liikmesriike küll erinevalt, aga siiski kõiki. sellisel juhul riigi abi võib omakorda jällegi mõjutada dünaamikat liikmesriikide vahel, suhteid nende vahele ning konkurentsivõimet üldiselt. komisjoni eesmärgiks on moderniseerida riigiabi, aga mida peetakse silmas kaasajastamise all? ma arvan, et kui riigi abi puhul on menetlused, äh, protseduurid liiga pikad nagu praegu, siis riigiabi lihtsalt ei ole tõhus. eriti kriisiolukorras ja kiireloomulistes olukordades seejärel meil on vaja samuti omada kontrolli mehhanismide üle, mille läbi riigiabi juhitakse, vältimaks kuritarvitusi ning eh, tuleb vältida seda, et riigiabi ei kasutataks mingitel muudel eesmärkidel, kui alguses ette nähtud. seega ühest küljest me peame tegutsema kiiresti, aga teisalt eh, tuleb olukorda paremini kontrollida ja kontrolli oleks võimalik paremini ellu viia, kui komisjoni poolt välja pakutud süsteem põhineks kriteeriumitel ja parameetritel, mis ei põhineks mitte ainult praktikal ja kogemustel, vaid samuti uutele aspektidele, mida me alles praegu analüüsime. kolmandaks tahaksin mainida veel järgmist, nimelt suhted erinevate institutsioonide vahel. parlamendi roll ei saa olla äh, marginaalne, ei saa piirduda sellega, et lihtsalt konsulteeritakse parlamendiga. Äh, ma saan aru küll, et te olete selle kohustuse võtnud, jah, väga hea on, et parlament on kursis sellega, mis toimub ja et te konsulteerite meiega ma arvan aga, et kui meil ei ole otsustavamat rolli, siis sellisel juhul me ei suuda tegelikult edasi liikuda. ma mõistan, et õigusliku alusega ja lepinguga on probleeme, aga ma arvan, et me peaksime parlamendile suurema rolli andma ja me ei peaks piirduma ainult konsulteerimisega. suur aitäh, härra Kohverati ning nüüd saab sõna kolleeg Sofi Intvelt. Thank you, Chair suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, volinik, kolleegid. ma ikkagi tunnen ebamugavust, kui äh, loen ettepanekuid, osasid elemente juba mainisid kolleegid, proua Sanchez-Presedo ja härra Höökmark samuti, sellepärast et eesmärgid tunduvad olevat suuremad, vähem riigiabi ja paremini sihtmärgistatud seda me oleme kuulnud aastaid, aga ometigi jääb mulle tunne, et need ettepanekud põhimõtteliselt tähendavad seda, et ühest küljest on kergem riigiabi anda ja teisalt ja on keerukam vaidlustada riigiabi eraldamine. keerukam on ettevõtetel, kes, eh, kellele jääb mulje, et need, need neid on kuidagi kõrvale jäetud oma olukorda parandada. riigiabi peaks olema ajutine, erakordne, kolleeg Kohverati just rääkis sellest, e, et kui ajad on eriti keerukad, siis peaks olema võimalik meil sekkuda. mul on jäänud aga mulje, et e, riigiabi režiimi kaasajastamisel viimasel ajal on riigiabist saanud midagi strukturaalset. tegemist on nüüd tavalise riigi kuluartikliga. see aga ei peaks niimoodi olema, riigiabi peaks jääma erakordseks samuti ei ole õigesti tõstatatud küsimusele vastatud, mille tõstatas kolleeg Sanchez Presedo nimelt. ma usun, nelikümmend protsenti riigiabist eraldatakse eraldi režiimi all. aga seda ei saa õigustada. kuidas me saame rääkida sellest, et me saaksime, peaksime riigiabi režiimi veelgi pehmendama äh, kui kõigepealt neid küsimusi välja ei selgitada. ja lõpetuseks tahaksin äh, ütelda, et jah, tegemist ei ole mitte ainult haldusmeetmega, vaid poliitilise valikuga ja tege- ja kätte on jõudnud tagumine aeg, et äh, komisjon oma jõud parlamendi omadega ühitaks. on tagumine aeg, et äh, sellest küsimusest saaks parlamendi pädevuses olema küsimus. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Schwab, kaks minutit, palun frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen! suur tänu proua president austatud kolleegid ma osaliselt nõustun sellega mida on öeldud aga on kahetsusväärne tõesti et volinik Almunia ise ei ole siin äh, kohal ja me peame toonitama et äh, põhimõtteliselt siiski on ettepanek äh, õige, seal mainitud raskuspunktid on õiged, komisjon peab keskenduma raskemate juhtude hindamisele, aga need kriitikapunktid, äh, mida proua Intvelt mainis, äh, need on igati õiged ja meil on vaja detailseid kriteeriume selle kohta, kuidas juhtumeid teineteisest eristatakse, mis on siis tähtis või mis on vähem tähtis. edasi. komisjon äh, tahab äh, rohkem äh, panustada järelkontrollidele ja loobuda eelkontrollidest ja väga tähtis on, et riiklikud asutused äh, viiksid äh, tulevikus siis läbi eelnevaid ehk eksante kontrolle. nii et koostööd komisjoni ja riiklike asutuste vahel tuleb kindlasti parandada. kui on tegemist äh, kaebustega, siis äh, tähtis on, et komisjon oleks ka äh, rohkem otsekontaktis kaebuste esitajatega, mitte tingimata ei teeks seda riiklike asutuste kaudu. konkurentsi äh, peadirektoraadil peavad olema ka vastavad äh, vahendid äh, kasutada. tervitatav on see, et mõned valdkonnad nagu näiteks tervishoid ja lairibavõrgustiku väljaehitamine on nüüd grupi erandite raames. me peame ka kindlasti tagama, et Euroopa poolaasta paika pandud põhilised majanduspoliitilised eesmärgiks äh, oleksid äh, järgitud. suur aitäh ja nüüd jõuame me vaba mikrofoni vooru juurde. annaksin sõna kõigepealt proua Kalbeltsile. suur tänu. ma usun, et meil kindlasti on vaja kaasajastada riigiabi andmist, meil tuleb äh, parandada komisjonipoolse järelevalve kvaliteeti ja vähendada konkurentsimoonutusi. praegused äh, määrused on äh, väga keerulised, neid tuleb kasutada ka vähem tähtsate juhtude väiksemate kaebuste puhul, see teeb menetlused väga keeruliseks ma olen nõus sellega, et on äh, ülim aeg, et parlament saaks teostada demokraatlikku järelevalvet. tekib küsimus, äh, miks siin ei kehti kaasotsustamismenetlus, nii nagu teistes majandusliku reguleerimise valdkondades komisjonipoolsest järelkontrollist ei piisa, kui me räägime majanduskasvust ja me räägime riigi rahanduse tõhususe tõstmisest, siis kindlasti me peaksime tegema rohkem omavahel koostööd ja panustama parlamendi kaasotsustamismenetlusele. proua Tsikau, palun. tratatul privind funktsionaaria Uniunii Europene. Euroopa Liidu toimimise lepingus artiklis sada seitse lõigus, lõikes kolm on kirjas, et otsus tuleb selles küsimuses teha nõukogus ja seda komisjoni ettepanekul. mais kaks tuhat kaksteist tuli komisjon välja ettepanekutega selleks, et kaasajastada riigiabi programmi ning ette olid nähtud ka konsulteerimine parlamendiga ning teiste sidusrühmadega. riigiabi juhiste muutmine aga peaks aset leidma ikkagi koostöös parlamendiga. kui komisjon nüüd otsustab laiendada neid meetmeid ka äh, riigiabile, mis käib ex-ante teavitamise juurde, siis on liikmesriikidel moraalne kohustus äh, tagada ka kõikide riigiabi reeglite ellurakendamine, samal ajal tuleks menetluskorda lihtsustada seda eriti just kaebuste osas. suur aitäh! vážená pani predsedajúca vážený pán komisár niet pochýb o tom že právne normy proua president lugupeetud volinik ei ole kahtlustki selles et loomulikult peavad õigusaktid vastama ka igapäevavajadustele nüüd selles konkreetses küsimuses komisjoni idee tulla välja Äh, uute reeglitega või kaasajastada reegleid riigiabi osas on iseenesest hea idee, kuid äh, kuidagi on siit Euroopa Parlamendis täiesti mööda hiilitud. meil on ju nõukogu määrus kuussada viiskümmend üheksa murd tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, mis puudutab ka äh, regiooneid Äh, ametivõime ning see tähendab, et parlament tegelikult oleks pidanud olema kaasatud nendesse konkreetsetesse ettepanekutesse. mis puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit sada üheksa, äh, just nimelt selle valis komisjon, kuid see tundub olevat vale variant ja see tähendab, et ka edaspidi võib-olla hoitakse eemale kaasotsustamismenetlusest suur tänu, austatud äh, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud. on väga oluline kaasajastada riigiabi. me räägime siin äh, abist, mis äh, toetab ettevõtteid investeerimisel ja eriti oluline on riigiabi väikestes liikmesriikides. tähtis on, et Euroopa Parlament äh, avaldaks oma mõju äh, kaasajastamisele, määruste muutmisele, kahjuks on parlamendil ainult äh, konsultatiivroll, samas äh, kui teema on väga tähtis, Euroopa Komisjon peab arvestama parlamendi seisukohtadega. riigiabi mõjutab otseselt kodanike elatustaset, see loob äh, töökohti, riigiabi äh, abil on võimalik saavutada paremat tasakaalu rahvamajanduste vahel. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Kallasel, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh teie kommentaaride eest, kahtlemata on riigiabi küsimused väga suure tähtsusega ja nad need on pidevalt ka Euroopa Komisjonis päevakorral. me loomulikult arutame konkreetseid riigiabi andmise juhtumeid ja uskuge meid, me alustame ka erinevaid ettepanekuid ja ka riigiabi reeglite ärakasutamist liikmesriikides, kes soovivad teatud ettevõtetele või sektoritele riigiabi anda ja Euro-, komisjoni rolliks on ju ikkagi sellist riigiabi andmist kontrolli all hoida, ei luba me anda sellist riigiabi, mis võiks moonutada äh, olukorda turul. aga mm, elu liigub ju omasoodu ja äh, ajad muutuvad, äh, reeglid muutuvad, majandus on muutunud ja seega on vaja riigiabireegleid kaasajastada, need peavad olema läbipaistvamad ning lihtsalt paremad, et ikkagi püüelda selle Euroopa Komisjoni jaoks väga tähtsa eesmärgi suunas. mina saan kinnitada omalt poolt vaid seda, mida on komisjon otsustanud, nimelt Euroopa Parlamendi arvamused ja kommentaarid on komisjoni silmis väga suure tähtsusega. konsultatsiooniprotsess on samuti väga tähtis praegu olemasolevas raamistikus, suur aitäh teile! suur tänu, kallid kolleegid, annan teile teada, et minuni on jõudnud ka üks resolutsiooni ettepanek, seega äh, läheb see küsimus äh, hääletusele homme keskpäeval ja järgmiseks päevakorrapunktiks äh, on suuline küsimus, mis puudutab teatavatele maanteesõidu-